sundinud äh, peaminister meil vastu võtma täiesti naeruväärset äh, kokkulepet äh, lahkumiseks Euroopa Liidust. see on midagi, mida soovis nii proua May kui ka soovisite arvatavasti teie. kui need valimised nüüd aset ei leia Ühendkuningriigis, siis järgmised siseriiklikud valimised, parlamendivalimised Ühendriigis kindlasti võidab Nigel Farage'i partei. et meie sooviksime ikkagi saada seda täielikku Brexitit, mida me algusest peale oleme tahtnud. Briti parlament ei äh, saa kuidagi siduvaid äh, otsuseid äh, oma järeltulijate, järgmiste parlamendikoosseisude jaoks välja töötada. eurokultuse järgijad peavad lihtsalt enda kultust veelgi enam tugevdama, peavad äh, püüdma võimalikult kasumlikku tehingut äh, välja treima Ühendkuningriigiga, mis äh, võimalikult palju kahjustaks Briti inimesi. Euroopa Liitu peaks siiski vaba tahte kohaselt juhtuma, me ei, juhtima, me ei peaks siin justkui kaasaegse inkvisitsiooni põhimõtetest lähtuma, kui te meie eurousku ei jaga, siis saate te tuleriidal põletatud õppige ajaloost, vabamõtlejad äh, madalmaades, äh, Hispaanias, inkvisitsiooni ajastul, kuidas äh, läks nendega, kuidas, kui nad püüdsid iseenda nimel tegutseda Hispaania inkvisitsiooni tulemiks tegelikult oli demokraatia sünd. jumal tänatud, et sellised inimesed olemas olid. vabamõtlejad tänapäeval on need, keda teie nimetate populistideks. ma oleksin pigem populist kui äh, mittepopulist. see, mida te kõrvale lükkate äh, populismina, see varsti saab valitud kõikjal Euroopas, nad äh, jõuavad siia parlamenti, nad domineerivad järgmise parlamendi koosseisu ning muudavad radikaalselt Euroopa Liitu või siis nad purustavad selle nii et äh, alluge sellele tuuleiilile või äh, saate hävitatud. Euroopa demokraatia praegu tundub äh, küll käituvat nagu kuueteistkümnenda sajandi inkvisitsioonikohus. peaminister Karins ütles, et me ei pea muretsema rände pärast ja et paljud inimesed tahavad tulla stabiilsele demokraatlikule kontinendile elama mina neid ei süüdista, kui mina kolmandas riigis, kolmandas maailmas elaksin või mõnes teises riigis, mina ka tahaksin siia tulla. kes neid saab siis süüdistada? minagi teeksin nii, kuid kui need äh, arvud muutuvad, siis äh, filosoofia ja Euroopa kontinendi äh, demokraatlik kord peab selle kohta järeldused tegema, see ei ole ju enam, suurte arvude puhul ei ole see enam eurooplaste huvides. selle all langeb, variseb kokku näiteks meie tervishoiusüsteem. Euroopa võib ellu jääda, püsima jääda ainult ühisel nõustumisel põhinevalt. Te ei toimi praegu õigesti, ütlen ma teile onorevole, onorevole ha ragione. härra Coburn äh, ületas oma kõneaja, ütleb äh, president Tajani. ja luban äh, kõigil fraktsiooni juhtidel veidi enam aega kasutada oma sõnavõttudeks, nüüd aga härra BNF-i nimel. aitäh president, see kohutav tulekahju, mis tabas äh, Jumalaema kirikut Pariisis, on meie tähelepanu juhtinud meie kultuuripärandi äh, haavatavusele, nähes kõige ilusamat meie tsivilisatsiooni pärli hävitatuna leekidest, äh, kindlasti tungis nii eurooplast-, nii prantslaste kui ka kõigi eurooplaste südamesse meil õnnestus suur osa sellest hoonest siiski päästa ning loodetavasti ehitatakse see kogu oma hiilguses uuesti üles. samuti Püha Louis okaskroon ning rüü õnnestus päästa Äh, see on juhtinud meie tähelepanu sellele, kuidas meie pärandit hoida, kuidas seda edasi kanda, kogu meie Euroopa tsivilisatsiooni, kristliku tsivilisatsiooni pärandit edasi kanda. härra minister, te rääkisite hiljuti euroskeptikutest ja sellest, et nad on justkui Euroopa ülesehitamise vastased, sellega te eksite küll äh, kardinaalselt. meie usume Euroopasse, me oleme veendunud selles, et on ühtne Euroopa tsivilisatsioon, ühtne kultuur kuid äh, selle ülesehitamine, edasikandmine nõuab teatud tahet ja teatud kainust. rände osas me küll ei näe samasuguseid lahendusi nagu teie, me justkui praegu ei saa midagi teha selleks, et takistada seda sisserännat. Matteo Salvini näitab meile seda igapäevaselt oma tegudega, et see on võimalik ühelt poolt härra Avram, Avramopoulos, äh, volinik, äh, ütles, et meil on vaja sisserännet selleks, et demograafilist äh, defitsiiti äh, tasakaalustada ja teiselt poolt äh, me räägime sellest, et meil oleks vaja siiski perepoliitikat toetada selleks, et sünniks enam eurooplasi. nii et siin on väga suur lõhe nende kahe lähenemise vahel, me peaksime pigem olema kindlakäelised sisserände piiramisel ning perepoliitika toetamisel kui räägime ühisturust, räägime ebaausast konkurentsist, räägime lähetustest, töötajate lähetamisest, praegu me näeme, et Hiina või Ameerika Ühendriigid kaitsevad ennast, võtavad protektsi-, protektsionistlikke meetmeid ja on asunud rünnakule kõikjal maailmas ja nemad kasutavad Euroopa kontinenti tihtipeale äh, selleks, et enda majandushuvisid edendada, kasutavad meie liberaalseid tingimusi enda kasuks. jällegi nüüd põrkub see nägenemine, see lähenemine kokku teistsuguse lähenemisega, mis sooviks siiski majanduslikult õitsvat ning kaitstud majandusala näha siin Euroopas. kui me räägime demokraatiast, siis tegelikult on ju hiigelsuur praegu komisjoni võim, äh, härra Macron või ka härra Weber räägivad, et peaks minema veelgi kaugemale föderalismis, äh, peaksime lõpetama ühehäälsuse nõude, äh, peaksime veelgi enam teemasid saama kvalifitseeritud häälteenamuse abil otsustada. ja ka see kõik muudab kõik need otsustusmehhanismid veelgi läbipaistvat, läbipaistmatumaks ja me ei saa enam rääkida mingisugusest koostöö Euroopast, vaid Euroopa Komisjon on juhtimas meid föderalismi teele. jäänud on viis nädalat Euroopa valimisteni. Euroopa ülesehitamine äh, on jõudnud äh, ristteele. Euroopa kontinent äh, peaks uuesti saama jalule tõusta selleks, et meie riigid saaksid edeneda rahvusvahelisel areenil ja peaksime selleks hüvasti jätma tehnokraatliku loogikaga. Euroopa peab saama kaitsta oma majandust ning jõudma võrdsetele alustele teiste maailma majandustega, mitte loobuma kõikidest oma eelistest, oma juurtest, oma tsivilisatsioonist ja oma kultuurist või muidu ta lihtsalt kaob. nüüd aga härra Kolniš, palun. Monsieur le Premier ministre, cher peaminister, lugupeetud endine kolleeg, see Euroopa tulevik, millest te räägite, on päris äh, tume, kui me radikaalselt oma kurssi ei muuda. Need kolmkümmend aastat, mis ma olen siin parlamendi juures tegutsenud, näen, kuivõrd perverssel viisil on erinevad fraktsioonid ähm, edasi liikunud lausa Lutsiferi sarnaselt. on äh, loobutud oma põhimõtetest ning äh, näeme seda, et äh, inimesed arvavad, et neil on mandaat kõiki äh, erinevaid eluvaldkondi, majanduslikku, kultuurilist, isegi seksuaalset valdkonda juhtida ähm, ning võtta vastu direktiive, mis koormavad üle meie liikmesriigid ning äh, Äh, ei arvesta üldse riikide omapäradega. me peaksime äh, vaatama, millised, milline on see kogemus nendel liikmesriikidel, kes on ähm, kommunistliku diktatuuri alt äh, vabanenud, me peame radikaalselt kurssi muutma, me peaksime tulema tagasi oma tsivilisatsiooni põhiväärtuste juurde Äh, mit-, peame rääkima elu väärtustamisest, mitte massiivsest äh, abordist äh, ning seksuaalvähemuste huvide esiletõstmisest. Ähm, kui räägime kapitali ning inimeste vabast liikumisest, siis see ei ole tingimata see ülimuslik õigus, millest Euroopa Liit peaks lähtuma. peame siin kulusid ning äh, tulusid äh, kaaluma. kõik need, äh, kes oma identiteeti põlgavad, halvustavad, on asunud oma pärandi, kultuuripärandi vastaselt toimima, me näeme, et selles silmakirjalikus universumis siiski inimesed hakkavad nüüd silmi aja, avama. see, mida meie äh, külvame, seda teised äh, korjavad. me peame siiski tagama Euroopa tsivilisatsiooni äh, jätkumise ja loodame, et on võimalik taas elustada meie kultuuri. E ma olin esimeses kõnevoorus paindlik aga me hääletame kell pool üks ja ma tahaksin anda sõna kõigile, kes vaba mikrofoni all sõna soovisid. seega palun pidage kinni teile antud kõneajast. muidu mõned saadikud sõna ei saa. meil on ju ka viimane täiskogu istung, seega ma sooviksin, et kõik oleks rahul siit saalist lahkudes, kaasa arvatud peaminister Karinš. aga nüüd on teil sõna esimese vooru vastusteks aitäh, kui esimene minu sõnavõtt oli natuke liiga pikk, siis mu praegune sõnavõtt saab olema väga lühike. eriarvamustega saab, eriarvamusi saab lahendada kahel moel. kõige parem viis on see, kuidas seda teeb siinne koda, läbi arutelude, üksteise kuulamise, vastastikuse austamise ning lõpuks hääletuse ja siis liigutakse edasi. on ka teine viis, kuidas seda teha, minu kodumaa koges seda tükk aega Nõukogude okupatsiooni ajal. nimelt, teil ei ole sõnaõigust, õigust oma seisukohti avaldada, hääletust ei toimu, keegi kuskil otsustab ning teid lükatakse kõrvale. selge on ju, milline viis on parem. mina olen valmis rääkima igaühega, kes arvab, et edasi viib just ühistöö. selles seisneb Euroopa Liidu tugevus, see, et me oleme suutnud säilitada individuaalsed sõltumatud riigid, kellel on oma identiteet, keel, kultuur, oma, oma ajalugu, mis on üksteisega seotud ning samal ajal suudame me üheskoos töötada, et avada turud kaubanduseks, et, et ühendada oma ressursid selleks, et me saaksime maailmas tugeval ja ühisel häälel kõnelda. Euroopa Liit, äh, Euroopa Liidul ei ole mitte min-, mida, mingit pistmist Nõukogude Liiduga, teadmiseks neile, kes ei tea, mida Nõukogude Liit tähendas. tegemist on vaba tahte liiduga kus liikmesriigid vabal tahtel saavad osaleda, kus kodanikud oma vabal tahtel saavad osaleda ja kui kodanikud muudavad oma seisukohti, siis keegi ei takista neid. meil on tõesti vaba liit, see on maailmas unikaalne eksperiment. USA on riik, mis põhineb immigratsioonil. algsed ameeriklased ei ole just inimesed, kes saavad nautida väga palju õigusi USA-s. inimesed, keda me kutsume ameeriklasteks, on peamiselt tulnud Euroopast, Aafrikast, Aasiast, igalt poolt mujalt ning eeldatakse, et nad jätavad midagi maha ning öö, saavutavad midagi üheskoos. aga Euroopas me ei pea midagi maha jätma, me saame säilitada oma identiteedi, aga tulla kokku poliitiliselt ja majanduslikult et edendada oma kodanike huvisid. see on viis, kuidas edasi liikuda, me ei pea millestki loobuma, me saame kokku koguda oma ressursid ning olla tugevamad kui üksik, sest üksikisik ei saa olla tugevam kui öö, kogukond. aitäh! Thank you, Mr uh, Prime. suur tänu, härra peaminister, selle lühikese kõne eest. esimesena saab nüüd sõna härra Kelam tuhat tänu, härra president. suur tänu, Kristjanis. see on ka minu viimane kõne siin parlamendis. Te mainisite Vene ohtu, ma arvan, et tänapäeval peame me endalt tõsiselt küsima, mida saab veel ette võtta ning mida me oleme jätnud tegemata, selleks et nendele ohtudele tõhusalt vastu astuda. Euroopa Parlament on öelnud, et kommunistliku totalitarismi kuriteod on võrdsed natsikuritegudega. aga see ei ole ajalooline probleem, vaid see on põletav päevapoliitiline probleem viimased üheksakümmend aastat. kui Vene KGB, Nõukogude KGB oleks äh, olnud, seda oleks peetud samasuguseks nagu äh, natside Gestapot, siis poleks mingisugust võimalust olnud, et Vene Gestapo, Nõukogude Gestapo ametnik juhiks nüüd Venemaad, kes nüüd võtab ära võimu vene inimestelt ja on loonud maffiariigi. see riik saab toimida ainult seeläbi, et on ühinenud Venemaa ja Euroopa korruptsioon, vähemalt üks koma kolm miljardit dollarit on Vene raha Euroopa pankades pestud, kui me suudame need rahavood äh, sulgeda, siis ka härra Putin lõpetab oma tegevuse. Voglio ringraziare l'onorevole Kelam. ma tahaksin tänada härra Kelamit, kes on olnud eeskujulik meie koja liige palju aastaid. nagu ma juba varem ütlesin on ta olnud eeskujuks ka teistele saadikutele ning mul on tema vastu suur imetlus selle vastu, kuidas ta võitles vabaduse eest oma kodumaal ning kuidas ta võitles demokraatia eest Euroopas. suur tänu teie panuse eest Euroopa Liitu ning siia kotta. härra Lopez Aguilar. härra peaminister, selle Euroopa Parlamendi mandaat on lõppemas ning on, on, meil on aeg näidata üles austust teie euroopaliku kõne vastu ning aust-, austust üles näidata Euroopa Liidu peaministrite vastu. on aeg tervitada ka president Jean-Claude Junckeri tööd, kes on teid soojalt ka tervitanud, aga mul on ikkagi paar märkust teha pärast teie kõnet. esiteks, te rääkisite sellest, et populismiga ei peaks võitlema, vaid selle allikatega samas, kui te kuulete siin Euroopa Parlamendis äh, sellist äh, äh, nonsensi räägitamas, siis sellele tuleb ju ka vastu astuda, te, siis te rääkisite te migratsioonist, jah, me peame tugevdama Euroopa Liidu välispiire, aga te ei maininud sõnagagi solidaarsust. ka see on Euroopa Liidu kohustus. me peame saavutama solidaarsuse liikmesriikide vahel, me peame ühiselt haldama äh, nii rändevoogusid kui aitama varjupaiga taotlejaid. suur tänu, president Tajani, suur tänu, peaminister Karinš. kolleeg Starbat. härra president äh, Jean-Claude Juncker hat härra president Jean-Claude Juncker ütles, et Euroopat peab armastama. ja mina armastan ka Euroopat, aga kui Euroopat armastada, siis tuleb näha ka Euroopa nõrkusi. ma kuulen siin kojas, et me soovime, me ei soovi oma inimesi ohverdada Euroopa altarile. me oleme siin kuulnud, et me peame Euroopa noortele andma äh, võimaluse mitte välja rännata, vaid midagi saavutada Euroopa Liidu sees. härra president, te rääkisite, et meil ei ole vaja reguleeritud turge meil on kaks öö, äh, äh, turgu, mis on väga reguleeritud, äh, intresside ning vahetuskursside turud. kui need on fikseeritud, siis peavad olema ka teised fikseeritud selleks, et öö, toimiksid meie tööturud. ma sooviksin, et siin kojas tulevikus ei räägitaks enam, et me ei peaks ohverdama oma inimesi Euroopa altaril, me peame saavuta, toetama oma, eh, toetama töötajaid kodumaal. Li-, liikmesriigid peavad muutuma ise konkurentsivõimeliseks ning see on teie ülesanne tulevikus. Honorevole Mitrofanovs. kolleeg Mitrofanovs. Uh, uh, armsad kolleegid, alguses soovisin rääkida ajude äravoolust uh, meie kodumaal Lätis ja teisteski uutes liikmesriikides, kus noored spetsialistid lahkuvad ning mida me saaksime ära teha Euroopa Liidu tasandil, et seda protsessi peatada. aga ma pean reageerima ühele meie peaministri kõne aspektile, miks, sest ta palus, et parlamendi ja Euroopa Liit järgiks head integratsiooni eeskuju Lätist, tuleb tunnistada, et see ei ole edulugu. see on häbilugu, kus hävitatakse vähemuse haridus pärast iseseisvuse väljakuulutamist toetas suur osa vähemusest, vähemustest sõltumatust ning äh, sõltumatu riigi arengut, aga nüüd me elame me rõhumise all, sest vähemuse lapsed ei saa enam haridust oma emakeeles, palun kolleegid, ärge järgige sellist eeskuju, aitäh. kolleeg Morvai hazám keresztény euroopa minu kodumaa on kristlik e, e, Euroopa, ma jälestan seda juba kaks tuhat aastat on olnud see kohutav maailm, see Euroopa. minu kodumaa on õnnetu Euroopa, kui te jääte äh, lahingutes ellu, kas te siis endiselt suudate äh, kannatada Jumalat? armsad kolleegid, ma tsiteerisin Lulen Sobo Ungari poeedi luuletust, mis kirjutati tuhande üheksasaja kahekümne kolmandal aastal. Te kuulsite sellest esimest ja viimast värssi see on minu hüvastajat Euroopa Parlamendiga. jumal kaitsku ja juhtigu minu kodumaad ja kristlikku Euroopat hüvasti. kolleeg Zver. aitäh mulle sõna andmast, härra president. austatud Läti peaminister, ma olen teie suur imetleja mitte ainult seetõttu, et te saite peaministriks, vaid ka seetõttu, kuidas te selle ametikohani jõudsite? olite väiksema partei liige, aga saite enda taha enamuse hääled, et eh, saaksite edukalt valitsust juhtida Lätis. Te olete usaldusväärne, aus ja teil on, eh, te olete tark. Te olete suur edulugu nagu ka Läti seda on. aga nüüd miljoni dollari küsimus, te elate riigis, mis on ülemineku ajas, nagu minu kodumaa Sloveenia. õigusriigi põhimõte on alati päevakorras. me, meil on öö, nüüd öö, olnud kaks kaasust, viimasena doktor Noviš, kes on öö, põhjendamatult süüdi mõistetud mõrvas. ma arvan, et ka teistel riikidel on probleeme õiguspõhimõttega, aga ma tahaksin teilt küsida, kas Euroopa Liit peaks sekkuma sellistel juhtumitel, kui põhiõigusi ja vabadusi rikutakse üleminekuriikides? aitäh, Pilar Castillo. aitäh, härra president. mul on väga meeldiv näha härra peaministrit siin kes oli oivaline kolleeg meie jaoks, aga mitte ainult seda, Jaanis Kaarins, sa jätsid oma jälje meie parlamenti, kui sa olid koordinaator, kui sa juhtisid nii palju erinevaid läbirääkimisi, aga kõige tähtsam on see, et sa rõhutasid, kui tähtis on olnud Euroopa Liit minevikus, kui tähtis ta on praegu ning milline ta peaks olema tulevikus. väga õigesti mainisid sa ka ühisturu rolli, täpsemalt digitaalset siseturgu. sa mainisid, millised tõkked meie ees veel seisavad ning me ju kõik teame, et peamiseks tõkkeks on nõukogu mida rohkem vaadata institutsioone Euroopa Liidus, siis probleem ei seisne komisjonis ega parlamendis, vaid nõukogus. kui me räägime nende tõkete lõhkumisest. nüüd olete te priviligeeritud olukorras, te olete, teie olete nõukogus laua taga ning te saate olla tugev äh, toetushääl edasiliikumiseks, äh, et need äh, tõkked tõesti lõhutaks. palju edu teile! Onorevole Campula Natri kolleeg Kampuna Naatri. aitäh, härra president, mina õppisin meie eh, nüüdset eh, peaminister Karensit tundma eh, ITRE komisjonis, kus töötasime Euroopa siseturu kallal. ma olen ka ise entusiastlik sellise Euroopa kallal töötades me peame olema piisavalt julged, et ära kasutada seda, et üheskoos ma, moodustame me üle kahekümne protsendi maailma SKT-st, üle kahekümne protsendi, kust siis tuleb see populistlik mõte, et me peame sulgema piirid, tekitama uuesti sisepiirid meie maailma jaos, ma ei näe ühtegi põhjust, kuidas Euroopa sellest kasu saaks, aga siseturu ilu seisneb ka selles, et me saame olla julged, kui me räägime kliimamuutusest. sest üheskoos saame me juhtida turge nii, et eh, kuidas ükski riik üksinda seda ei suuda. nagu peredes, äh, kus on lapsed, on vaja autosid, ka äh, äh, autoturgudel on nüüd uued autod, mitte mille heitmed, CO2 heitmed on palju väiksemad eh, ning seda me oleme saavutanud ka tänu siseturule. niisiis, oluline on see, et Euroopa räägiks oma kodanikega, seda saame teha valimiste eel ning kõik peaksid ka teadma, et me toetame meie tööjõudu, millel on võimalus nüüd piiriüleselt liikuda ning me oleme taganud ka õiglasemad tingimused Euroopa Liidu tööturgudele. kolleeg Temesmaaker. Eh, eh, aitäh. härra Karins, pärast teie tugevat kõnet usun ma rohkem kui kunagi varem väikeste tõhusate riikide tugevusse. väike on ilus. Läti on pidanud võitlema teiste domineerimise vastu ning on olnud väga edukas iseseisvuse saavutamisel. aga võib näha, et Euroopa jaoks tekitavad probleeme sellised riigid nagu Šotimaa ja Kataloonia kui nad soovivad demokraatlikult ning mittevägivaldselt otsuseid vastu võtta, aga nad lükatakse kõrvale ja öeldakse, et nad on ohtlikud. see, mis juhtub Kataloonias, toimub Kataloonias, ei ole vastuvõetav, sest kodanikud toetavad Euroopa projekti ainult siis, kui nad näevad, et see tagab nende demokraatlikud õigused. seetõttu ma ütlengi, et me peame kaitsma väikeseid riike ning me ootame teilt ka teie toetust. härra Hökma. aitäh, lugupeetud äh, peaminister. mina tahan oma kõnes öelda seda, et Läti, Eesti ja Leedu areng on imetlusväärne, see on Euroopa kaasaegse ajaloo ime, teie riikide muutumine vabadus. kolmekümne aasta eest alustasin ma Rootsis kampaaniat Baltikumi iseseisvuse toetamiseks ja rääkisin siis Eestist, Lätist ja Leedust, ma kohtusin Sandra, Tunne ja ka paljude teistega. Te võitlesite oma vabaduse, oma sõltumatuse eest endise Nõukogude Liidu territooriumil. ja nüüd minu väga hea sõber kes istub siin. ka sina ähm, oled koos minuga ähm,. see sõber, kellest ma räägin, on saanud Euroopa demokraatia liidriks. ta on vaba ja sõltumatu Läti juht. tegemist on imega ja kokkuvõttes tahaksingi ma öelda kõikidele kohalviibivatele kolleegidele, et see tõesti on viimane peaministri kõne meie ametiaja jooksul ja on suurepärane, härra Karinšet, sa siia tulid aga ma tahaksin ka küsida, kas meil ei oleks vaja Cobone ja Farage'id, kes meile ütleksid, et Euroopa Liidu äh, kaotamine, mida see meile tähendaks. sina kirjeldasid siin oma visiooni, oma visiooni poliitilistest muudatustest ja sellest, kuidas muuta Euroopa Liitu. see näitab seda, see esindab kõige paremat, mis meis on, aga Farage'id ja Cobonid esindavad teist äärmust. Teie riik ja meie riik on heaks näiteks Euroopast, me oleme uhked, et te olete meie naaber, aitäh! aitäh, Gunnar, nende julgustavate sõnade eest ja selle eest, mida ütlesid Euroopa Parlamendi kohta. kolleeg Bogovič suur aitäh ja ka minu poolt äh, tere tulemast sulle, Kristjanis, mul on hea meel, et sa täna siin uuesti oled, et me sinuga kohtume. meil on olnud äh, koos häid aegu ka Euroopa Parlamendi liikmetena. mulle valmistas suurt rõõmu sinu kõne kuulamine. Sloveenia peaministril oli võimalus Euroopa Parlamenti ette tulla, kuid kahjuks ütles ta kutsest ära. ma tänan sind, et tulid sina, ma tänan sind selle suurepärase kõne eest, millega võetakse ühtlasi kokku see episood mille jooksul erinevad peaministrid rääkisid Euroopa Liidu tulevikust. sa oled pärit riigist, millel on keeruline ajalugu. ka sina oled äh, pagulastöötaja järeltulija ja seetõttu on mul eriti hea meel näha, kui äh, pühendunud sa oled Euroopa projektile, Euroopa tugevusele ja samuti vabadusele. sa ütlesid, et Euroopat tuleks edasi arendada ja teha seda ka seoses tööturu ja majandusega ning äh, teiste küsimustega. mis puudutab IMF-i, siis tahaksin küsida järgmist. kas nõukogu netopanustajatest liikmed saavad aru, et äh, solidaarsust saab väljendada läbi äh, põllumajandus- ja ühtekuuluvuspoliitika? kas need netopanustajad siis maksavad äh, kolm protsenti SKP-st. ma loodan, et põllumajanduse ja ühtekuuluvuspoliitika projektid aitavad Euroopa tugevamaks muuta, tänan. härra Blanco Lopez, suur aitäh, äh, lugupeetud juhataja, suur aitäh ka teile, härra peaminister me saime teha koostööd äh, ka siis, kui me olime koos Euroopa Parlamendi liikmed. täna on ka minu viimane sõnavõtt. me tegime koostööd äh, integreerituma ja konkurentsivõimelisema elektrituru alal, milles on ka vähem süsinikku ja tegime seda tänu volinik Annietele ja nõukogu panusele. me tegime koostööd selleks, et äh, tulla toime kliimamuutustalaste väljakutsetega, sest kliimamuutused on meie planeedi jaoks kõige olulisem oht me oleme kokku pannud ambitsioonikad äh, tegevusplaanid, sest me saame aru, et äh, kasutamata jääv energia ongi kõige puhtam energia üldse. me tegime koostööd ka taastuvenergiaallikate direktiiviga ja püüdsime kindlaks teha, püüdsime tagada, et ähm, süsinikuvaese energia kasutus oleks kõige suurem äh, transpordivaldkonnas, küttevaldkonnas ja külmutusseadmete valdkonnas, sest need on kõige saastavamad valdkonnad. me töötasime ka heitkoguste vähendamisega, et Euroopa Liit oleks paremini valmis tulevikuks me tahame sellist õigusloomelist raamistikku, mis aitaks meil olla esirinnas võitlustes kliimamuutustega. Euroopal on tulevik olemas, kui me suudame lahendada kõige suuremad väljakutsed ja me oleme seda püüdnudki teha viimase viie aasta jooksul just nimelt kliimamuutuste valdkonnas. suur aitäh teile, härra peaminister, teie panuse eest selles töös. aitäh, härra Laskutas, Laskutas. paldies, preksõdet, kungs, kolleeg suur aitäh, lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, lugupeetud peaminister. täna oleme me mitu korda kuulnud, et Euroopa Liit ja Euroopa Parlament toodavad suurepärast statistikat. ja teie olete tegelikult suurepäraseks näiteks sellest samast me oleme teinud koostööd korruptsioonivastase võitluse büroos ja samuti rahapesuvastaste meetmetega. Te teate väga hästi, mida rahapesu tähendab. tegemist ei ole mitte ainult rahaga, mida saadakse äh, kuritegelikust äh, tegevusest, vaid ka rahaga, mida kasutatakse kuritegevuse, näiteks terrorismi või inimkaubanduse rahastamiseks järgmise parlamendi koosseisus tahaksin ma neist teemadest rääkida palju täpsemalt. tänan. proua Aider. proua Aider uh,. Dear colleagues. lugupeetud kolleegid, lugupeetud Kritšanis, mina olen väga uhke meie peaministri üle sinu kõne oli suurepärane, mm, suurepärane programm Euroopa tuleviku jaoks ja sa ei vältinud sealjuures keerulisi teemasid, mille eest sind südamest tänan. samuti olen ma uhke selle üle, et sa suutsid Lätis valitsuse kokku panna ja tuua sinna ka uued poliitilised jõud kuna eh, teiste vanemate parteide juhid kartsid võtta endale peaministrina vastutust, sina aga panid koalitsiooni kokku. me oleme vähendanud kulusid, kuna meil on ühtekuuluvuspoliitika jaoks nüüd vähem Euroopa raha. meie otsetoetusi on mitmekordselt, need on mitmekordselt väiksemad või mitu korda väiksemad kui teiste riikide otsetoetused ja sama puudutab erinevaid ühiskondlikke probleeme. me rääkisime siin sellest, et äh, endisaegne Nõukogude venestumispoliitika jätkub ja meie võitleme selle vastu. nüüd aga on sellele pandud uus nimi, vähemusküsimused. Äh, läti on ainuke riik, kus on endiselt olemas täielik venekeelne õpe kolmanda riigi keeles antakse meil seda õpetust ja läti keelt diskrimineeritakse meie ees on rasked väljakutsed, see ülesanne on Läti jaoks keeruline, kuid turvaline Euroopa on siiski meie kõigi huvides, seetõttu ma tänan sind ja soovin sulle palju edu. härra Postinaru, suur aitäh, lugupeetud peaminister. ma tänan teid selle pragmaatilise, julge ja selge kõne eest ja tänan teid ka selle eest, et te olete realist ja et te hindate realistlikult olukorda Euroopas. ma jagan mitmeid teie seisukohti. mina ja Rumeenia, minu koduriik, vaatavad Venemaa poole samamoodi nagu Läti ja lätlased ja seetõttu eh, see, kuidas lätlased hindavad Euroopa kaitsevõimekuse suurendamist ja seda, millised peaksid olema tulevased suhted Euroopa kaitsejõudude ja NATO vahel, eh, sellest peaksime me koos eh, rääkima, selle visiooni looma, aitäh! lugupeetud äh, kolleeg Benson. suur äh, tänu, lugupeetud äh, juhataja, kallis peaminister, ma tänan teid selle eest, et te esitasite nii jõulise visionääri kõne Euroopa Parlamendi ees seistes ja te rääkisite ka siseturu küsimustest. ma tahaksin teie käest küsida, et te annaksite nõukogule edasi järgmise teate Öelge neile, et Euroopa huve äh, kahjustavad ja ohustavad praegu endised kommunistid. kuid äh, Euroopa tööstus suleb äh, selle ees silmad, sest kardab omakorda Hiina konkurentsi. meil on meil on selliseid ehitusettevõtjaid, mis peaksid saama toetusi selleks, et nad suudaksid äh, siis laevaehitust jätkata. aga Hiina ettevõtjad ähm, Hiina ettevõtjad saavad toetust rohkem ja see tähendab kõlvatut konkurentsi Euroopaga. me peame sellest rääkima, peame mõtlema, kuidas kaitsta oma turgu ja kuidas kaitsta Euroopa eraettevõtjaid ilma riigi abita, kui see on keelatud. me ei tohiks naiivselt mõelda sellele, et komisjon selle teemaga iseseisvalt tegelema hakkab. minister. Rangeli lugupeetud peaminister, ma õnnitlen teid, sest teie kõne oli üks inspireerivamaid kõnesid, mida me oleme siin peaministritelt kuulnud. ma tahaksin küsida ka ühe küsimuse ühtekuuluvuspoliitika ja ühtekuuluvusfondi kohta. komisjon on esitanud uue ettepaneku mille kohaselt äh, sellised riigid nagu Läti, mis on ometi teinud äh, väga palju pingutusi ja mille skp on endiselt Euroopa Liidu keskmisest madalam, äh, edaspidi kaotaks neliteist protsenti Ühtekuuluvusfondi rahast. Portugal kaotaks seitse protsenti, Horvaatia viis ja nii edasi. kas on aktsepteeritav, et kõige vaesemad Euroopa Liidu liikmesriigid kaotavad Ühtekuuluvusfondi raha? kuidas tuleks sellega tegeleda teie arvates, härra Karinš? Pedro Marques, Portugali valitsuse liige, paistab olevat rahul. tema meelest on äh, vastuvõetav, et selline riik, mis on Itaaliast, Soomest, Hispaaniast vaesem, kuigi täidab kõiki riike, peaks lihtsalt äh, kõrvale lükatama ja ei peaks enam abi saama Ühtekuuluvusfondist. mida peaksid need riigid tegema, võttes arvesse komisjoni ettepanekut? härra Mimikins. paldies, premjerminister aitäh, lugupeetud juhataja, lugupeetud peaminister. Te näitasite oma äh, kõnes ka oma mobiiltelefoni ja te rääkisite äh, loo, muinasloo äh, isast ja kolmest pojast Te rääkisite sellest, millised erinevused Euroopa arengus äh, võivad meid oodata, aga asjaolu, et ähm, Läti valitsusele on saadetud ametlik kiri ja palutud jätkata õppe andmist vähemuskeeltes, äh, neid inimesi nimetasite te lollpeadeks. üks nendest lollpeadest olen mina ja ka minu kolleegid, sotsiaaldemokraadid on minuga ühes paadis. Te olete vastu võtnud suurepärase rahapesuvastase eh, raporti, aga oma naisest jätsite rääkimata ja samuti sellest, kuidas ta kinnisvaramüügiga tegeleb. Te olete eh, Te, võib-olla ei ole see parim näide, aga kui teie, härra Karjus, tahate Euroopat muuta, siis hakake peale iseendast. loobuge Ameerika kodakondsusest. härra Kelly. Margaret Ukron Uh, viis aastat istusite siin minu ja Gunnari vahel. ja tahaksin teile meenutada ühte. kümme aastat tagasi läksin esimest korda sööklasse ja nägin seal eksinuna välja just teie ja mõned kolleegid kutsusid mind enda juurde istuma, seda ei ole ma unustanud nii et äh, sa oled saanud sellest ajast peale heaks sõbraks. ja tahaksin tänada sind ka eilse, eileõhtuse esinemise eest fraktsioonis. kui me räägime rahapesust ja kuritegevusest ja sellest, äh, kuidas äh, sa oled tegelenud probleemidega oma riigis ja rääkisid sellest, et need probleemid tegelikult liiguvad ühest riigist teise kuidas te arvate, et meie kõik peaksime selle teemaga tegelema niimoodi, et kodanikud sellest äh, kasu saaksid ja palju edu sulle peaministri ametis. proua Gomes. Welcome, Prime Minister Karins, I uh, peaminister Karins, tere tulemast, hea meel on teid siin näha, mul on hea meel olnud teiega koostööd teha ka selles meeskonnas, mis pidas läbirääkimisi rahapesuvastase direktiivi teemal ja samuti erinevates uurimiskomisjonides Euroopa Liidus maksuküsimustes ma toetan täielikult seda, mida te ütlesite selle kohta, et meil on vaja keskset äh, järelevalvet Euroopa Liidus ka rahapesu üle ja tahaksin küsida, kas teie nüüd peaministrina tõepoolest äh, ka aitate survet avaldada, et äh, see teoks saaks, nii nagu me viiendas rahapesuvastases direktiivis nõudsime, kas te ka käibemaksureformi aitate edendada? see on ju praegu tagasi lükatud äh, nõukogu poolt, äh, kuigi äh, liigub nii suur hulk raha organiseeritud kuritegev, kuritegevusele ning terrorismile. see niinimetatud karussellpettuste skeem, mida me sellega siis ette võtame, samuti kõik need kvalifitseeritud häälteenamuse küsimused ka maksuküsimuses, kuidas te seda soovite edendada? Uh, uh, aitäh, ähm, president, see on minu viimane kõne parlamendi ees ja mul on hea meel, et minu hea sõber ja kolleeg äh, Karins on täna meie ees. see, mida ta ütles, äh, on positiivne pragmaatiline lähenemine Euroopa Liidu tulevikule, parim viis äh, natsionalismi ning populismi vastaseks võitluseks kõikides liikmesriikides, kas siis vasak- või paremäärmuslaste vastases võitluses me peame tagama selle, et Euroopa Liidus oleks äh, jõukus, see ei ole mitte ainult rahuprojekt, vaid äh, see on ka majandusliku ning sotsiaalse edu projekt. Teie äh, agenda on selge, enam kaubandust, tõkendite kõrvaldamine, siseturu tugevdamine, protektsionismi vastane võitlus, suurem avatus, suurem konkurentsi vabadus, see tähendab seda, et siis on meil enam investeeringuid, enam kasvuperspektiive ning enam töökohtu, mul on hea meel olnud teiega koos äh, töötada ja tänan teid äh, pragma-, pragmaatilise lähenemise eest ning selle eest, äh, kuidas te olete panustanud ka enda riiki kõikides nendes väärtustes, millest te täna siin rääkisite. härra Weidenholzer, palun ei, siiski mitte. kolleeg Virkunen. puhemees tois-. lugupeetud juhataja, teisiti, äh, erinevalt teistest kolleegidest leian mina, et loodetavasti ei ole see minu viimane kord Euroopa Parlamendis äh, esineda, kuid ma tahaksin omalt poolt ka tänada ähm, peaminister Karinšit väga energeetilise ja väga energilise ja positiivse kõne eest Euroopa tulevikust me töötasime koos Euroopa Parlamendi erialakomisjonis, enne kui teie saite peaministriks ma arvan, et ähm, Euroopas peaks olema rohkem äh, ettevõtlust ja rohkem investeeringuid ja selles osas äh, on meie töö ju õnnestunud, sest äh, nüüd on tööhõive kasvanud, samuti on kasvanud investeeringute tase, see on kasvanud, see on siis suurenenud samale tasemele, mis meil oli enne kriisi. aga Euroopa Liit peab ikkagi olema konkurentsivõimelisem ja ma tahaksin teie käest küsida, mida peaksid Euroopa Liidu liikmesriigid tegema, millele tuleb keskenduda, et majandus ja konkurentsivõime kasvaksid ka tulevastel aastatel? tänan. kolleeg Baltšiitis, palun. president, peaminister täna sooviksin teid kogu südamest tänada teie suurepärase kõne eest Te mõtisklesite mitte ainult Läti, vaid ka teiste Balti riikide ajaloo teemadel, rääkisite ka Eestist ja Leedust. ma ei esita teile küsimusi, see on minu viimane kõne siin parlamendis. ja tahaksin teid üles kutsuda ja julgustada nõukogu, ülemkogu liikmena tõelise energiaturu ülesehitamisel. ja kutsun teid toetama ka Rail Baltica projekti. samuti kutsun teid üles sotsiaalse õigluse teemadele keskenduma ning pöörama enam tähelepanu äh, põllumajandusmaksetele ja soovin teile kõike head nii era- kui tööelus härra Rüübik, palun. aitäh, härra president, tahaksin tänada kogu südamest härra Karinsit, et ta ütles midagi väga olemuslikku oma kõnes, nimelt äh, rääkis ta digitaalsest siseturust, kui me praegu piiri, piire ei äh, langeta, näiteks nagu see leidis aset ka rändlusega, siis ei ole meil võimalik äh, ka luua sellist platvormi Euroopas, mida meil väga, praegu väga vaja on meil on vaja võimalust äh, selleks, et SIM-kaarti saaks igaüks osta kõikides liikmesriikides ja seda kasutada kõikides liikmesriikides. ja tahaksin tänada kõiki kolleege, kes äh, ühiselt on siseturu nimel võidelnud äh, ning sellega kindlustanud meie noorte tulevikku, aitäh! kolleeg Hanso, palun! Um, aitäh selle suurepärase võimaluse eest, lugupeetud kolleegid, paljude jaoks siin kojas on tegemist viimase võimalusena kõnet võtta siin kojas, minu jaoks on see esimene ja viimane kord, ma olen väga uus parlamendiliige, umbes kümme aastat, kümme päeva tagasi saabusin siia. nii et võib-olla võiksite minu poolt kirja panna siin kaks kõnet, nii esimene kui viimane kõne aitäh peaminister Karinsile, tahtsin küsida sedasama, mida küsis Rumeenia kolleeg, Euroopa Liidu kaitset puudutab see. Euroopa Liidu ning Venemaa suhted, Venemaa on rahvusvahelisi norme ja reegleid rikkunud, Venemaa, Ukraina, samuti ka Moldova puhul, milline on teie arvamus äh, Äh, selle kohta ja nende raskete suhete kohta, mis meil praegu äh, Venemaaga on ja aitäh veel kord selle võimaluse eest äh, siin sõna võtta. oleks isegi pakkunud teile teist kõneminutit, aga te ei soovinud seda. kas proua Andrikiene on siin kojas? kui mitte, siis vaba mikrofoni voor sellega lõppes ja nüüd annaksin sõna peaminister Karinsile vastamiseks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 energeetika, julgeolek, sotsiaalne õiglus, Euroopa Liit, Venemaa, kõik need märksõnad, mis ma kirja sain, kui ma neid kõiki püüaksin praegu vastata, siis minu teine kõne oleks veelgi pikem kui esimene, nii et ma ei hakka kõikidele praegu vastama. küll aga sooviksin ma öelda esiteks seda, et es-, endise Euroopa Parlamendi liikmena sooviksin igaüht tänada võimaluse ja au eest teiega koos töötada. viimased peaaegu kümme aastat eh, eelmine ametiaeg eh, on olnud minu jaoks suurepärane aeg, eh, isegi lausa tundeline, emotsionaalne aeg. tahaksin teid kõiki tänada selle suurepärase koostöö eest. paljude jaoks teist nagu te ütlete, on see viimane kõne parlamendi ees, kuid ma võin öelda, et minu jaoks on tegemist esimese kõnega peaministrina, nii et selle üle on mul hea meel. aga võttes nüüd kokku tänase arutelu, ütleksin, kolleegid, Euroopa Liit ei ole täiuslik. ja kui valijad meile ütlevad, et midagi nihu on läinud, siis me peame neid kuulda võtma, me ei ütle, et ei, ei, et ei, tegelikult ei ole midagi valesti vaid me peame neid tegelikult kuulda võtma, sest neil on tegelikult äh, tõelised mured, äh, mis puudutab töökohti, sisserännet, kliimat, julgeolekut, need teemad on reaalsed. aga meil on ka reaalsed vastused nendele muredele. me saame tulevikus edasi liikuda suveräänsete sõltumatute riikide liiduna mitte andes järele mitte ühtegi ruutsentimeetrit äh, oma äh, rahvuslikust uhkusest või oma riigikeelest, vaid ühendame jõud selleks, äh, et ühiselt edasi liikuda. me oleme väärtuste liit, vabadus, demokraatia, õigusriigi põhimõtted lätlasena võin öelda, et tean, mis tähendab elada ilma vabaduseta, ilma demokraatiata, ilma õigusriigita. see on midagi, mida, mille kogemist ma ei soovi mitte kellelegi. meil on ka võimalus majanduse potentsiaali vallandada ja selleks on väga lihtne vastus, nimelt keskenduda siseturule, me peame tõketest loobuma siseturul Euroopa Liidus, luua keskkond selleks, et meie enda ettevõtted saaksid Euroopa ettevõteteks, et nendest saaksid vastupidavad äh, tegutsejad rahvusvahelisel turul. me saame hakkama ka selle keeruka rändeküsimusega, tugevdades oma välispiire. seda peab tegema, sest kui me välispiire tugevdame, siis äh, saame hoida sisepiirid avatuna ja me ei saa, ei pea takistama siseturu toimimist. meil on samuti võimalik läbi viia üleminek puhtale energiale. selleks äh, peame samuti tagama turujõudude tegutsemise. peame dereguleerima Äh, hinnad ning siis tuleb roheline energia üha võimsamini turule. Äh, turud ise aitavad meil selle ülemineku läbi viia. ja kui me räägime ühisest julgeolekust, siis mina ei näe mingit vastuolu NATO liikmelisuse ning äh, tugevama Euroopa Liidu julgeoleku ja kaitsekoostöö vahel. me peame töötama tugevamini ühtsemini Euroopa Liidus. kuid julgeoleku osas peaksime ühe sammu veelgi kaugemale astuma sõjalisest julgeolekust, nimelt peaksime me looma ja kaitsma oma informatsioonikeskkonda, infovälja. peame vaatama ehk ka seadusandlust milline on sotsiaalmeedia platvormide vastutus äh, eksitava info levitamisel? kolleegid, me ei pea tingimata populistide vastu võitlema. populiste kuulatakse, sest inimesed on rahulolematud. me peame tegelema algpõhjustega. me peame inimestele meenutama, et äh, me oleme ühtsena tugevamad, kui võtame kas või haokubu, siis iga hao eraldi võib äh, puruks murda, kuid ühtsena on äh, see haokubu vastupidav ja seda ei ole võimalik murda. nii et me peaksime võtma enda vabakaubanduse, õiglase kaubanduse põhimõtted äh, ja neid mujale levitama, mitte laskma mingisuguseid teisi reegleid endale peale suruda. et meil on väga suur vastutus võtta väärtused, õigusriik, demokraatia, vabadus ning viia see koos siseturuga edasi. teeme seda rahumeelsel viisil, läbi debati viisil, mis kaasab kodanikke ja nii liigume me edasi, suur tänu teile!